Allora iniziamo le dichiarazioni di voto. Comincia... niisiis, ma teen ettepaneku, et läheme edasi hääletuste selgituste juurde ning alustame Rivellini raportist kahe tuhande üheksanda aasta eelarve täitmise heakskiitmine ja Euroopa Kohus. nii et ma annaksin härra Annanile sõna. ma tänan, proua president miljon siia, miljon sinna, miljard siia, miljard sinna ja varsti me räägime reaalsest rahast. Need rahad, mis on eraldatud Euroopa Liidule abi andmiseks pankadele, tegelikult kärbivad meie siseriiklikke kulutusi. Ühendkuningriik üksi on seitse miljardit eraldanud Iirimaale naelades ja nüüd räägitakse Portugali abistamisest ja see seitse miljardit on seesama summa, mida me oleme sotsiaalkindlustusse eraldanud samal ajal ja tegelikult nüüd on meil raha läinud toetamaks poliitikat, mis tegelikult on nurjunud. meile öeldi, et sellest abirahast piisab spekulatsioonide ohjeldamiseks, aga paraku selgub, et see ei ole. on vaja ikka rohkem ja rohkem raha. Kreeka peab selle üle läbirääkimisi ka, et ta ei suuda oma ülesanded, oma kohustusi täita ning raha kaob ja kõik on ka vastuolus seadusega, selline abi andmine mitte ainult ei ole ette nähtud äh, aluslepingu alusel, vaid on lausa keelatud ning ka kahjustavad raha saavaid riike. nii et riigid ja pangad äh, taha, annavad nüüd raha pankadele kergekäeliselt ja samas maksumaksjad peavad selle kinni maksma raha laenatakse Portugalil, samas Iiri ja Portugal peavad raha laenama selleks, et Kreekat abistada. nii et, nii et tähtis on, et me kellelegi midagi ei maksaks, sest lõpptulemus on lausa häbiväärne ja see riik, kes sellega kaasa läheb, on kadunud. Grazie, l'onorevole Fox, prego. suur tänu, kolleeg Fox. Uh, austatud president, täna me hääletasime kahe tuhande üheksanda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist ning hääletasime ajal, kus üle kogu Euroopa Liidu peavad valitsused kärpima eelarvekulutusi. kulutusi kärbitakse, makse tõstetakse ja samas, samal ajal Euroopa Liidus Euroopa Komisjon nõuab üha rohkem raha juurde. igal aastal Kontrollikoda vastab, et äh, seda raha ei ole korralikult ja hästi kasutatud. kontrollikoda ütles, et kahe tuhande üheksanda aasta eelarve, mille äh, täitmist me, täitmise üle me hääletasime, äh, on täis vigu ja seetõttu mul on hea meel, et Briti konservatiivid ja ka Euroopa konservatiivid on hääletanud Ehm, selle eelarve täitmise eh, heakskiidu andmise vastu. Euroopa Liit on liiga palju kulutanud maksumaksja raha, aitäh. aitäh, härra Kamal, palun. aitäh, proua president. kui minu valijad esitavad mulle küsimusi Euroopa Liidu eelarve kohta, siis üks asi, mille, mida nad ei mõista, eriti rasketel aegadel, mis meie ees praegu on, on nimelt see, et miks me kulutame kogu seda raha, miks ajal, kus meie enda valitsused peavad kärpima kulutusi, avaliku rahastamise kulutamist, eh, miks siis Euroopas sedasama ei tehta? miks Euroopa kasu-, palub eelarvesse raha juurde eh, nii eh, jooksvasse eelarvesse kui ka finantsperspektiivi tulevikuks ja miks ta raha tõhusalt ei kasuta, nii nagu minu kolleeg Fox ütles, kahe tuhande üheksanda aasta eelarve on täis vigu, juba viisteist aastat, äh, varsti kuusteist aastat ei ole eelarved Kontrollikoja heakskiitu saanud ja, ja meie valijad küsivad, miks me nende raha korralikult ei kasuta, on viimane aeg kätte jõudnud äh, siin äh, asjad heastada ja maksumaksja raha hakata korralikult kasutama Grazie, eh, è in aula l'onorevole Bat-. aitäh. ka eh, Padini, härra, eh, tundub, et härra Padinit ei ole kohal, mis tähendab seda, et läheme IDARA raporti juurde, kahe tuhande üheksanda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi kohta. härra Takula, palun parola all'onorevole Golnish, prego. Eh, härra Golnish, palun. härra proua president mina hääletasin eelarve täitmise heakskiidu andmise vastu ja seda poliitilistel põhjustel, sellepärast et me ei saa selle parlamendi puhul rääkida parlamendist, me küll räägime siin, aga meil ei ole võimalik pidada tõelisi arutelusid, isegi siis, kui me räägime põhiõigustest. ma tunnen Euroopa Parlamendi pärast häbi meid on küll poliitiliselt korrektset struktuuri sisse ehitatud, aga meil ei ole võimalik oma arvamust välja öelda. me peame lihtsalt leppima sellega, mida teised teevad ja me oleme pigem kui tehniline heakskiidu andev, heakskiitu andev agentuur ja muud mitte midagi. muide, agentuurid isegi töötavad äh, äh, paremini kui meie, jah, siin kaitstakse Guatemalas ja mujal inimõigusi, aga me ei ole võimelised ühe meie enda saadiku õigusi kaitsma. tegemist on väga häbiväärse looga. Grazie, la parola all'onorevole Takula. aitäh, härra Takula, palun. arvoisa puhemies muutama sana tästä EUn budjetista. Ensinnäkin minusta eri... Austatud proua president, tahaksin ka omalt poolt mõne sõnaga peatuda Euroopa Liidu eelarvel. Väga oluline on seista hea selle eest, et raha, mida Euroopa Parlament kasutab, on kulutatud läbipaistvalt, avatult. Euroopas on kätte jõudnud aeg, kus kõik Euroopa Liidu liikmesriigid peavad oma eelarvet kärpima, eelarvekulutusi kärpima ja ka meie peame seda tegema, seetõttu on ääretult oluline, et meie eelarved oleksid täielikult läbipaistvad, täielikult avatud kõiges, mida me teeme. ja veel mõned sõnad kärpekohtade kohta soovitakse kärpida äh, kultuurivaldkonna kulutusi äh, ja ka äh, nii-öelda luksa-, auhinna mm, kärbet. see ei ole õige, sest kultuuri loomemajanduse valdkond on väga suur mm, majanduskasvu loomise potentsiaaliga valdkond, kui kärpida, siis kärpida valdkondades, kus ei ole võimalik tulusid juurde tekitada. ning lõpetuseks veel mõne sõnaga mm, palga reformist, mis äh, mõjutab Euroopa Parlamenti. Äh, täpselt seesama protsess käib ka meie riikides, liikmesriikides. mõte on selles, et äh, kõik Euroopa Parlamendi saadikud saaksid võrdset palka, sõltumata sellest, milline on olukord nende liikmesriikides. Grazie, ora passiamo alla relazione Moreira sulle preferenze commer-. suur tänu ja nüüd läheme Moreira raporti juurde, mis puudutab kaubandussuhteid Pakistaniga proua Roode saab sõna. Jens Roode siiski. Øh, jah, suur tänu. meil ei toimunud veel Pakistani osas lõplikku hääletust, aga tahaksin lihtsalt viidata sellele, et minu arvates oleks mõistlik Pakistani praegu selles raskes olukorras aidata Pakistanis on olukord väga halb, nelisada viiskümmend miljonit eurot hädaabi on Pakistanile Euroopa Liidu poolt ette nähtud ja on väga hea, et me nüüd võtsime vastu otsuse äh, kaotada tollid äh, tekstiili- ja nahakaupadele, need on väga tähtsad kaubad Pakistani jaoks. me tegime seda ka sellepärast, et me oleme aru saanud, et vabakaubandus on väga hea, kuid samal ajal on väga kahju ja suisa äh, suisa häbiväärne see, et me tahame hiljem need tollid uuesti sisse viia, kui olukord paraneb. vähemalt mina leian, et parlament peaks selle arvamuse uuesti üle vaatama, mul on väga hea meel, et otsuse vastuvõtmine lükati edasi. suur tänu ja nüüd äh, kolleeg Morganti, palun suur tänu, proua president, kallid kolleegid, hääletus Pakistani raporti osas lükati edasi, aga mina olen täiesti selle raporti vastu, sest äh, ma kardan, et tekstiilitööstuse sureb välja näiteks minu koduregioonis Toskaanas on olukord juba väga halb. siin räägitakse nüüd Pakistaniga tollide kaotamisest, varsti järgneb võib-olla India ja teisedki riigid me teame, et kaubandussuhted Euroopa Liidu ja Pakistani vahel on juba lihtsustatud ja pärast maavärinat on väga palju abi Pakistanile antud. me näeme aga, et Pakistan ei ole siiski astunud veel täielikult demokraatlikule teele, peame arvestama ka Pakistani ajalooga ja sealsete arengutega ning Veneto regioonis oli eelmisel aastal ka maavärin ja üleujutused ning nüüd võib juhtuda see, et me ise karistame ennast. tekstiilitööstuse sektor on Euroopas sattunud väga raskesse olukorda ja meil on nüüd vaja siiski kaitsta kõigepealt oma territooriumil elavate inimeste huvisid. And... kuus kuud ähm, kuus kuud pärast üleujutusi Pakistanis räägiti Euroopa Liidus enneolematust humanitaarkriisist, aga samas reageering praeguseni ei WTO ega Euroopa Liidu poolt ei ole olnud piisav. mina olin selle poolt, et tekstiilisektoris ja muudes eh, valdkondadest eh, kaubandussoodustused Pakistanile kehtestada. Need ei ole lihtsalt sümboolsed eh, ja ei täida ametnike taskuid, vaid tähtis on, et suureneks sissetulekud rahvale ja demokraatlikud ametiühingud saaksid sellest tuge, selleks ja et saaks üles ehitada üleujutuspiirkondades haiglad ja koolid uuesti. Täh-, aga mul, minu tähelepanu on juhitud mitmetele puudustele ja ma olen selle vastu, et valitsus äh, ei luba enam ametiühingutel organiseeruda Pakistani riigi tasandil. Mus... ma tänan. ma ei arva, et proua Muscardini siin saalis oleks. Läheme edasi Schlüteri raporti juurde, see puudutab üleminekukorda, kui tegemist on kahepoolsete investeerimislepingutega liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel. härra Antoniotsi saab kõigepealt sõna. ma tänan proua president, Lissaboni leping ütleb, et otsesed välisinvesteeringud on üks osa kaubanduspoliitikast ja artikkel kolm Euroopa Liidu toimimise lepingus näeb ette, et Euroopa Liidul on ainupädevus selles valdkonnas. pärast seda, kui alusleping jõustus, on liikmesriigid vastu võtnud terve rea eh, lepinguid, sealhulgas ka otseinvesteeringute vallas. me tahame eh, ära hoida, et need lepingud sekkuvad eeskirjadele ja normidele, mis on kirjas aluslepingus, ei saa võtta vastu mm, meetmeid, millest räägiti ka raportis tähtis on hea seista selle eest, et meil oleks kõrgel tasemel investorite kaitse tagatud ning tähtis on, et nende õiguseid kaitstaks nii, nagu kord ja kohus eh, sätetega, mis lähevad kirja lepingustesse. Eh, härra Antinoro, ma tänan, proua president, mina toetasin seda raportit ja hääletasin selle poolt, sest ma olen täiesti veendunud selles, et meil on vaja teostada seiret Euroopa investeeringute üle välismaal, arvestades, milline on praegu majandus ebakindel olek. nüüd on jõustunud uus ähm, alusleping ja investeeringute kaitsmise pädevus on Euroopa Liidule nihkunud. ma loodan, et Euroopa Komisjon loob mingi komitee, kes hakkab käsitlema neid küsimusi strateegilises plaanis. väga tähtis on see, et kui me võtame vastu omad lepingud, siis me tegutseme eh, ettevaatlikult ja oleme ka teadlikud nendest sätetest, mis eksisteerivad. tähtis on, et me käsitleksime neid asju ka tulevastes raportites tähtis on mitte ära unustada neid tähtaegu, mis on tulevastel lepingutel, lepingutel ka, mis on juba lõpule viidud. tuleb mõelda üleminekuperioodi peale, et ära hoida õiguskindluse puudumise perioodid ning nüüd toimub nihe sellelt, mida varem korraldasid liikmesriigid Euroopa Liidu tasandile. La ähm, adesso passiamo alle dichiarazioni di voto sulla rela- äh, nüüd nüüd me asume äh, Moreira raporti üle hääletuste juurde, äh, neid arutama makromajandusliku finantsabi andmine Gruusiale, palun, esimene sõnavõtja. kolleeg Roode, me otsustasime, et makroabi Gruusiale on nelikümmend kuus miljonit eurot ja seda raha ei anta otse loomulikult ilma tingimusteta vastutama peab ja ka tõ-, läbipaistvus peab olema tagama, on väga tähtis, et äh, rahasid jagatakse meie huvide kohaselt. Gruusial on väga tähtis geopoliitiline positsioon, seda Gruusiat raputas kõigepealt sõda augusti vastu, äh, sõda Venemaa vastu augustis kaks tuhat kaheksa ja pärast seda veel majanduskriis ja peale selle äh, kannatab Gruusia veel ka kaubandusembargo all, mille pani peale Venemaa nii et tõesti Gruusial, meil tuleb Gruusial läänemeelset valitsust toetada ja seda me tänase hääletusega ka tegime. suur tänu. härra Tilen, palun. suur tänu. Gruusia on üks nendest riikidest, mille strateegiline positsioon on väga tähtis, eriti just äh, Euroopa Liidu idaosas ja sellepärast on Gruusia ka meie idapartnerlusprogrammides, selleks et meie suhted oleksid lähemad. tegemist on äh, Euroopa-meelse ja NATO-meelse riigiga. kahe tuhande kaheksas aasta näitas väga hästi, kui tähtis on hoida Gruusiat Euroopa mõju all. makromajanduslik abi kahe tuhande üheksandast aastast alates on aidanud tagada julgeolekut ja majanduslikku stabiilsust sealses riigis. nii et komisjoni otsus äh, anda finantsabi on väga hea. aitäh! sellega ma usun, et me võime oma töö lõpetada hetkeks kuni kella kolmeni pärastlõunal. aitäh!